protokolli avalikustamisel, siis on ka need nimetamised kinnitatud. teisipäeval koos nõukogu presidendiga kirjutan alla kahele tavamenetluse kaudu vastu võetud õigusaktile ja vastavate õigusaktide pealkirjad pannakse ka selle protokoll, selle istungi protokolli kirja. kaks